sest äh, hääletus, nagu öeldud, algab üksteist kolmkümmend, nii et äh, see tähendab, et koosolek lõpeb pool tundi varem kui ette nähtud. Teile öeldi juba üheksa, kolmteist ja neliteist äh, lükatakse edasi järgnevale kohtumisele, mis toimub kahekümne kuuele, kahekümne seitsmendale septembrile, samuti me räägime väga lühidalt Euroopa Liidu üülar-, eelarvest rääkimise härra Keier äh, palus ka, et äh, me äh, räägiks kõigepealt punktidest viis ja kuus kohe pärast hääletust ning kui muid märkusi ei ole, siis meie päevakord on muudetud kujul vastu võetud. tahaksin öelda teile ka seda, et vastavalt koordinaatorite soovile räägime ka läbirääkimiste seisust Euroopa Liidu ja Suurbritannia valitsuse vahel Brexiti kohta ning äh, Guy Verhofstadt tuleb kohale kümnendal oktoobril varahommikul ning äh, täpsemad kellaajad pannakse hiljem paika ning soovime, et kohal oleks komisjoni esindajaid ning äh, Eh, samuti kolmapäeval meil lõppesid läbirääkimised eh, Euroopa strateegiliste investeeringute fondi laiendamise kohta ning teeme nüüd kõik endast oleneva, et eh, tekst lõplikult kokku panna, et seda võimalikult ruttu täiskogul hääletada, et dokument hakkaks kehtima kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses ning palju õnne härra Fernandesile, meie raportöörile. koordinaatorid, me võime plaksutada, võime täna hommikul nimetasime Jens Kaieri raportööriks äh, paindlikkusinstrumendi kasutamise küsimustes äh, jätkusuutliku arengufondi osas ning koordinaatorid palusid teie esimeest, et koostaksin raporti Euroopa äh, Söe- ja Terasliidu rahalise eh, jaotamise kohta ning samuti paluti, et ma ütleks, et eh, finan-, eh, raport finantsinstrumentide koostamise kohta, vahearuanne ning mitmeaastane finantsraamistik Eh, pärast kahe tuhande kümnendat aastat eh, läheb samuti koostamisele ning need oleksid eh, siis koordinaatorite poolsed teadaanded, te saite samuti ka protokollid meie üheksateistkümnenda, kahekümnenda juuni koosolekute protokollide kohta, kui vastulauseid ei ole, siis kuulutame need protokollid kinnitatuks. Lähme nüüd siis hääletuse juurde. palun ette paneks oma elektrooniliste hääletuste kaardid. mul ei ole kaarti kaasas, ütleb üks kõneleja, minul ka mitte, ütleb esimees. kellel pole kaarti kaasas? trois. Je... Janelli. Bon, le... nii, esimene hääletus see on ähm, kahe tuhande seitsmendast aasta üldeelarve Jens Kaieri raport äh, ning äh, see on elektrooniline hääletus. hääletus on ava-, alanud. kas kõik on hääletanud? ei ole, üks hääl on puudu. nüüd on hääletus lõppenud vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, kaks vastu, üks erapooletu, kes soovisid hääletada poolt ja kes ei saanud seda teha. üks, kaks, kolm, neli, viis. kokku siis kakskümmend kaheksa. Nous en venons maintenant sur le rapport de... nüüd härra Tarandi raport kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve muude jagude kohta, muud ümberpaik-, muude ümberpaigutamise taotlused ning kui keegi vastulauseid esitas, siis võime kuulutada selle kinnitatuks, hääletada pole vaja. ja veelgi parem, nüüd kinnisvarapoliitika. proua Hoolmeieri raport, keda pole täna siin Tu te cherches là <laughs> Eh bien, tu as... Nüüd on sul sõna. lugupeetud esimees, täna läheb kõik väga kiiresti ja mina tahtsin väikese protesti esitada. esiteks, Liibanon, variraport, variraportöör ja mina ise oleme maha istunud ja see puudutab nii Liibanoni kui ka Nepaali äh, ja Liibanoni puhul üldse küsimusi ei olnud, see on tähtis ja kõik üksikud andmed äh, on võimalik saada, asi on lihtsalt selles, et äh, töötajatele normaalsed hooned äh, tagada, sinna nad üle viia, et nad saaksid oma ülesandeid täita ja Liibanonil on hetkel äh, arv kasvanud, äh, seetõttu äh, rändeolukord selline, nagu ta on. aga teiseks hoone Nepaalis. siin oli rohkem küsimusi kolleegidel ja välisteenistusega oleme me seda teemat veel kord arutanud ja välisteenistus ütles meile üle, üle neljasaja miljoni euro äh, eraldatakse Nepaalis ja vaja on seda infrastruktuuriks ja Katamanduus on üldse raske äh, hooneid leida, sest seal lihtsalt ei ole selliseid, mida vaja ja pärast viimast äh, viimast maavärinat, mis oli üheksa koma kaheksa palli, asi läks ainult hullemaks nii et eh, hooned istuda, eh, mis on varisemisohtlik, eh, ei taha keegi ja on raske leida sellist maavärinakindlaid hooneid seal ja tähtis on, et meie töötajad sellises töötaksid aga kulud meile kinnitati, on adekvaatsed ja teine pakkuja, kes veel tegi pakkumise sellele hoonele, oli üks protsent väiksem. igatahes, kui meie vähem oleksime pakkunud, siis oleksime ilma jäänud sellest hoonest, nii et asi on selge, palun suhtuge mõlema hoone soetamisse positiivselt. ja kuna meil on vähe aega, siis ma ei hakka arvudele siin viitama, aga kolleegid võivad minu dokumentides iga kell arvud kätte saada, et veel üle kontrollida need arvud, aga mina ja variraportöör mõlemad leidsime, et mõlemad hooned soetamisel tuleb kinnitada ja öö, äh, mul on nüüd öö, äh, meilid, mitukümmend meili tuleb öö, äh, nimelt rentide maksmise kohta, et vähem maksta nendes hoonetes. ma ei saa aru, miks seda päevakorda ei saa panda, sest selleks on vaja ainult kolmkümmend sekundit asjad ära otsustada Merci, Monika. suur tänu, Monika. härra Dupree soovis samuti sõna. lühidalt, kuna mina olin see, kes selle probleemi tõstatas eelmisel koosolekul, ehk eh, siis ma tahaksin tänada proua Hoolmeierit, kes eh, pädevate teenistustega kuulamise korraldas eh, ning tehniliselt arvan, et seoses selle kohtumisega pean tunnistama, et eh, hind, mida nõutakse, on õigustatud tehnilisest, tehniliste eh, põhjustega eh, ja muude põhjustega ning ma palusin ühtlasi, et meid teavitataks ka teil äh, äh, äh, põhjendataks, miks meil on seda ehitist vaja, ma ei saaks öelda, et need oleks tohutult veenvad, aga ma ei ütleks, et ei ole üldse põhjusi selleks, et seda ehitist, seda ehituse tegemist mitte põhjendada. Ja mam tylko takie ogólne pytanie do zastanowienia się. Po co tak właściwie nam jest przedstawicielstwo? Mul on üks üldise iseloomuga küsimus Eh, miks meil on vaja esindust Nepaalis, mina ei ole sugugi kindel, et seda vajalik on, mina isiklikult leian, et palju parem oleks, kui meil ei oleks esindust Nepaalis ja eelarve siis oleks seetõttu ka väiksem. arutelu toimus, need, kes soovisid infot saada, said infot ja nüüd lähme hääletuse juurde, kes on poolt ja kes on vastu kes on erapooletu, vastu võetud. Liibanon, kes on poolt ja vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. seega on hääletused nüüd lõppenud. annan nüüd sõna Jens Käierile, kes räägib paranduseelarvest number viis ülejäänusid äh, arutame hiljem. Kolleginnen und Kollegen für das Entgegenkommen, dass, äh, dass ähm, Sie sich mit meinen jah, ma tänan, et te olete, olite nõus minu punktid ettepoole tooma päevakorras. sest paraku mul on samal ajal veel teised kohustused, kuhu ma pean suunduma. nüüd see paranduseelarve number viis on finantstehniliselt äh, tulenev poliitilistest otsustest, mis me Euroopa Kestliku Arengu Fondi kohta oleme võtnud, et me tahame seda äh, luua ja see seondub ka meie tegevusega Aafrikas, nii et garantiisumma on vaja tagada, mis võimaldab, et raha Aafrika ka riikidel on võimalik välja maksta selleks, et majandustingimusi seal parandada ja sellega me võitleme rände põhjuste vastu, seda niimoodi lühidalt öeldes. jah, summad on ülevaatlikud, üks koma viis miljardit ja mul on hea meel, et seekord liikmesriigid eh, ka on eh, tagatisi andnud nelisada miljondit tuleb Euroopa Arengufondist ja viiskümmend miljonit jääb siis veel üle eh, eelarvesse. ja seitsekümmend viis miljonit kahekümne viie miljoniste osadena läheb meil järgmistesse, eh, järgmisesse eelarvesse. Eh, nii et kogusumma on kakssada seitsekümmend viis aastat kahe, aastal kakssada, kaks tuhat seitseteist. ja paindlikkuse instrumendist e, samuti toimub rahastamine, nii et mingit suurt ümberpaigutamist ei ole vaja ette näha eelarves. nii palju ma siis tahtsin öelda viienda paranduseelarve kohta. ja kui tohib ka seitsmendat e, puudutada, need on omavahel seotud, need päevakorrapunktid see puudutab paindlikkusmehhanismi kasutusele võtmisest just seetõttu, et see summa kasutusele võtta. ja see on seoses varasema otsusega. nüüd viiendas paranduseelarves on veel üks asi. nimelt eh, suured poliitilised kokkulepped on sõlmitud eh, no, eh, ja läb-, seda novembrikuus kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve osas ja läbivaatamine toimub EMF-il ja viissada miljonit eurot noorte algatusele on kasutusele võetud ja nüüd täiendavalt veel tagantjärele suurendatakse eh, hädaabireservi kahesaja kaheksakümnelt miljonilt kolmesajale miljonile, aga seda kahe tuhande üheteistkümnenda aasta hindade juures. nii et eh, praegu tähendab see kasutuselevõttu eh, kahekümne kahe koma kaheksa miljoni euro ulatuses. ja nüüd rände ja asüüli ja integratsiooni eh, rahad on kärbitud ja me tegelesime sellega Äh, äh, projektid, mis puudutavad rännet, integratsiooni ja rändefondi. Nende rahade kasutamine on toimunud aeglasemalt liikmesriikides, kui arvati ja äh, komisjon on ametiasutustele öelnud, et tuleb need rahad taotlustega katta ja aastal kaks tuhat seitseteist rahad seega ära kasutatud kõike ei saa, nii et me saame need summad üle kanda siis. ja täna me rääkisime sellest, et sellest tuleb ka õppida. et e, kui me selle aasta eelarvega tegeleme ja seda räägin ka Sigrid Poressaniga, kui tõesti on nii, et e, liikmesriigid eh, eh, tõesti eh, on öelnud, et väga pakiline on asi, siis tegelikult see nii pakiline ei olnud. oleks sellest rahast saanud midagi muud finantseerida. suur tänu teile, härra raportöör, kas keegi soovib midagi lisada? ei. me ei tea veel, millised on nõukogu seisukohad selles äh, teemas, selles valdkonnas, selles, mis puudutab äh, äh, eelarvet igatahes kaheteistkümnendal oktoobril on vaja esitada muudatusettepanekud ning äh, arutame seda siis üheksandal või kümnendal oktoobril ning täiskogul peaks toimuma hääletus kas kahekümne kolmandal või kahekümne kuuendal oktoobril. järgmisena äh, päevakorrapunkt number seitse, paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmine, et eraldada rahalisi vahendeid Euroopa Kestliku Arengule, Arengufondile. sellest ma just rääkisin no.. vabandust äh, äh, proua Vaider Veider, kas te soovisite sõna võtta Inese Vaideri? palun. Si le rapporteur général est d'accord. Okay, thank you very much, uh, chair. aitäh. kolleegid, uh, Euroopa Liidu solidaarsusfond, uh, fondist toetatakse äh, liikmesriike suurte looduskatastroofide korral, et me saaksime näidata solidaarsust välja nende piirkondade vastu, kes on rohkem kannatanud. viissada miljonit eurot on iga-aastane lagi vastavalt kahe tuhande üheteistkümnenda aasta hindadele ning see ületab finantsraamistiku äh, rubriikide alati. minu soovitus on valmistada ette ka kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve raames äh, mis puudutab ettemakseid, siis nende abil me saame reageerida tõhusalt ja kiirelt looduskatastroofide korral. aastal kaks tuhat kaheksateist kogu summa ettemaksete osas on viiskümmend äh, kulukohustustes ning äh, assigneeringutes. ettemaksete summa ei tohiks ületada kümmet protsenti kogu eeldatavast finantskulust äh, tahaksin rõhutada, et solidaarsusfond ei ole lihtsalt tavaline finantsinstrument, vaid solidaarsusplatvorm, mille abil saata ka tugev poliitiline sõnum, samas pakkudes tuge Euroopa Liidu kannatavatele kodanikele. eile nägime, kuidas me kiitsime heaks kõige suurema eraldise fondist üks koma kaks miljardit Itaaliale selle tulemusel kaks tuhat kaheksateist äh, alguses meil ei ole eelmiste aastate ülejääke fondis, seega lähitulevikus äh, loodame, et äh, loodus väga Euroopat ei karista. lisaks eelmainitud ettemaksetele kaheksa, see oligi see, mida ma tahtsin öelda ettemaksete kohta ka kaks tuhat kaheksateist eelarvest, aitäh! suur tänu! teile, proua raportöör, kas äh, keegi soovib midagi lisada? ei. siis äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on sama, mis üldeelarvel, sama võib öelda ka äh, hääletamise kohta komisjonis ja täiskogul, nii üldraportöör, kas te sooviksite rääkida nüüd äh, eelarve ettevalmistamise kohta kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks ning äh, Eh, mida, mis saab neist mitmesugustest muudatusettepanekutest, mis eelarve kohta eh, esitati? aitäh, oleme sel, selles etapis, et eelmisel nädalal kõik parlamendi muudatusettepanekud eh, esitati kaks nädalat tagasi komisjonides ning eelmisel nädalal ka fraktsioonides, eelmisel reedel äh, koos eelarvekomisjoni sekretäriaadiga töötasime selle kallal, suur tänu nende pühendunud töö eest, vaatasime, mida saab meie piiratud ressurssidega rahastada. sel nädalal olen pidevas kontaktis äh, variraportööridega selleks, et panna kokku kompromissettepanekuid, hääletame pärast äh, eelarvekomisjoni Brüsseli rohelist nädalat ning oktoobri lõpus ka täiskogul tuleb see hääletusele. kompromissi eesmärk on see, et meil oleks selge seisukoht eelseisvatest, eelseisvateks läbirääkimisteks nõukoguga. meie nõudmised peaksid olema realistlikud, sisukad ning me peaksime raha suunama sinna, kus seda tõesti vaja on soovin saavutada kompromissettepanekutele suurt enamust, seetõttu töötangi käsikäes variraportööridega, kuna meil on vaja läbirääkimisteks nõukoguga suurt enamust. nagu te teate, on nõukogu ette näinud äh, kärpeid, mõned neist vastutustundetud, mis mõjutavad ka otseselt Euroopa Liidu tulevikku, taristu, teadusuuringud ja nii edasi lepituskohtumistel me kindlasti nende kärbetega nõustuda ei saa, nagu ütlesin, töötame praegu kompromisside kallal, aga kuidas see siis tõenäoliselt välja äh, nägema hakkab, rubriigis üks A meil on äh, piiratud äh, viiskümmend äh, kuus miljonit äh, ning me teame, et äh, vajadus on väga suur, VKE-d, teadusuuringud, innovatsioon, Erasmus, Cosme, Marie Curie, Euroopa Teadusnõukogu ning kliimamuutustega seotud programmid. näete, et kliimaga seotud eelarve rea, ridades võimalikel juhtudel ma püüan äh, midagi ette näha kõigis rubriikides äh, ning äh, üks B rubriik noorte tööhõivealgatust püüame tugevdada, praegu vaatame, millised peaksid olema konkreetsed summad, erinevad fraktsioonid on ette näinud erinevad summad. teine rubriik, nagu teate, põllumajanduses äh, iga-aastasel eelarves, iga-aastases eelarves väga palju manööverdamisruumi ei ole. meie eesmärk on siin reageerida ootamatutele muudatustele seetõttu jätame kolmesajast kolmekümnest miljonist äh, kasu, kasutamata varudest enamiku kasutamata, kasutame umbes sada miljonit sellest, selliste projektide jaoks, äh, mille meie agrikomisjoni kolleegid äh, vajalikuks on näinud ning soovime toetada ka noori põllumajandustootjaid, kuna selle abil saame tõsta tööhõivet, maapiirkondades vähendada töötust ja nii edasi, see on väga oluline. kolmas rubriik manööverdamisvõim on samuti väga äh, väike, null tegelikult, äh, aga kuna on äh, soovitud kodanike julgeolekut suurendada, siis peame toetama EASA-t, Europoli, Eurojusti ja Cepolit ning neljandas rubriigis, lugupeetud esimees, on meil kakssada kolmkümmend miljonit varusid ning praegu vaatame, kuhu tuleb see raha suunata, aga kui otsustatakse rahastada ka edaspidi Türgi kokkulepet, siis tuleb kõik neljandas rubriigis veel läbi vaadata. tahtsin seda veel rõhutada. töötame muidugi neljandas rubriigis selle raamistikuga, mis on meile ette antud, kasutame varu selleks, et tugevdada meie lähinaabruskonda, eriti just lõunapoolset, kuna seal on just suuremad väljakutsed lõuna pool, seega idanaabreid ei soo-, saame samuti unustada, kuna me näeme, et Vene Föderatsioon muutub üha aktiivsemaks, me soovime, et Ukraina, Moldova, Gruusia äh, saaksid meilt tuge ning samuti tähelepanelikult jälgime muudatusettepanekuid, mida to-, näeme ahvet, ahvetikomisjonist äh,, Türgiga seoses äh, nemad soovivad äh, kärpeid äh, seoses põhiõiguste rikkumiste ja teiste probleemidega, seega ahveti kolleegid soovivad nendel eelarveridadel teha kärpeid, kus toetatakse poliitilisi reforme, suunata osa raha reservidesse, muuta need tingimuslikuks, tingimused peaksid olema täpsemad ning olema seotud põhiõigustega seoses tehtavate edusammega. Need olid üldiselt need suunad, kuhu suunas me praegu liikuda tahame koos variraportööridega. lisaks katseprojektid ja ettevalmistavad tegevused, selles osas me valmistame ette paketi, seot-, see on seotud nende katseprojektidega, mis on saanud väga head hinnangud komisjonilt olen üsna kindel, et lõpuks leiame mõistliku seisukoha lepituskohtumise jaoks, kus, mis kajastab ka parlamendi prioriteete, aasta alguses need selged ju on. ning väga oluline on saada ettepanekutele suur enamus taha, seega kõik, kes soovivad eelarvet toetada, palun toetage selle poolt, aga minu uks selles töös on äh, avatud, võtan arvesse teie ettepanekuid ning suur tänu, et töötate koos minuga ka rohelisel nädalal, aitäh! Euh, suur tänu teile, härra Murison, te olete teinud, ära teinud suurepärase töö ning suutnud äh, kõik äh, ootused äh, täita, eriti need, kes soovisid noh, paremat eelarvet kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks. nüüd on vaja Äh, oodata äh, raportööri, kes tegeleb järgmiste jagudega uh,. härra Ashworth. aitäh. alustuseks meenutaksin kolleegidele, et äh, tänavu aprillis kiitis parlament heaks parlamendi eelarve ning meenutaksin teile, et kiitsime selle heaks koos kahe koma kolme protsendise eelarve kasvuga võttes arvesse inflatsiooni, leidsin, et see on mõistlik ning vastutustundlik seisukoht. soovitaksin seega komisjonile ning parlamendile, et kaks koma kolm protsenti eelarve suurendus oleks äh, ette nähtud ka teiste institutsioonide puhul. enamik teistest institutsioonidest on sellega päri ning äh, on teinud üsna sarnased ettepanekud kolm erandit aga on, mida tuleks mainida siin komisjonis. esimene neist on Euroopa andmekaitse, andmekaitse inspektor, organisatsiooni on vaja luua uus nõukogu, seega on vaja ka rahastada seda tegevust ning kakskümmend seitse koma seitsekümmend üheksa protsenti peaks selleks eelarve kasvama, see tundub küll suur kasv, aga Äh, aga nad alustasid üsna madalalt tasemel, seega on mõistlik tulemus. teiseks, Kontrollikoda, nende töökoormus on suurenenud, seega olen nõus ka sellega, et äh, nende nõudmised on samuti mõistlikud ning äh, lõpetuseks Euroopa Kohus soovib samuti oma rahastust suurendada osalt suurenenud koormuse tõttu, aga samas nad peavad toime tulema ka julgeolekuküsimustega, kaks koma üheksakümmend kuus protsenti võrreldes eelmise aastaga oleks eelarve suurem. lisakulude valguses leian mina, et nõukogu oma ettepanekutes on vähendanud liiga palju äh, eelarvet, seega soovitaksin, et äh, osad kärped, äh, nende kärbetega me ei nõustuks. aga kui me jääme kui me soovime eelarve hoida kontrolli all ning et see jääks kahe koma kolme protsendise kasvu sisse, siis me peame leidma veel kokkuhoiukohti. see on võimalik esiteks äh, tõhususe, tõhususe eesmärkide kaudu, mul on väga hea meel äh, teatada, et Kontrollikoja oleme suhelnud, nemad esitasid meile kirja, kus tegid ettepaneku seitsmesaja viiekümne tuhande euro suuruse kärpe osas. Nad on öelnud, et nad on rahul sellega ja saavad tänu sellele kärpele toime tulla ettenähtud eelarve raames. teine kokkuhoiukoht peab tulema ümberjaotamisest olen uurinud kõiki eelarveridu, eriti just Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel, kellel on äh, üsna suur äh, eelarve ning ka regioonide komitee, üheksakümmend kolm miljonit on nende eelarve. kaks tuhat kaheksateist aastaks äh, soovitaksin külmutada nende eelarved. olen teadlik sellest, et välisteenistuse kulud on samuti tõusuteel, osalt Äh, seetõttu, et nende töötajaskond on suurenenud, aga teisalt strateegiliste suhtlusprogrammide arvelt tuleb kasv ning selle pa-, koja parla-, komisjonid on äh, need, et seda soovitanud, enamik tuleks praegusest eelarvest, aga on vaja umbes miljoni euro ulatuses suurendada, eriti Stratkomi jaoks, nende eelarvet selle kiidan ma samuti heaks. lisaks pärast kohtumist variraportööridega sel nädalal olen võtnud arvesse ka nende muresid, kuulasin ära nende seisukohad seoses äh, Euroopa Kohtu küsimusega, seoses tõlkega, nii kirjaliku kui suulisega on äh, kulud suurenenud ning olen äh, variraportööridega nõus, et üks koma üheksa miljonit eurot tuleks Euroopa Kohtu eelarvesse juurde suunata. välisteenistusega kuulasin ka nende probleeme hoolikalt, Euroopa ombudsman on rõhutanud, et äh, on vaja täiendavaid, äh, täiendavat koolitust töötajatele, täiendav sada tuhat eurot, sinna on heaks kiidetud. Need järeleandmised äh, tegime variraportööridega, aga samas olen endiselt pettunud, et me ei leidnud ühist keelt kahes küsimuses. esiteks, nagu juba ütlesin, kontrollikoda kirjutas meile kirja omapoolse kärpega seitse, seitsmesaja viiekümne miljoni euro ulatuses, nemad tuleksid sellega toime, seega tekitab hämmeldust, miks kaks suuremat fraktsiooni nõuavad äh, tagasiminekut äh, eelmise ettepaneku juurde, kui kontrollikoda ise on öelnud, et nad tuleksid toime sama küsimus regioonide komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee osas. ma ei ole veendunud, et nende rahastust oleks vaja suurendada. lõpetuseks meenutaksin kolleegidele, et me tahaksime jääda kahe koma kolme protsendise kasvu juurde, teistes institutsioonides samuti kui me tahame vastutustundlikult mõistlikult äh, eelarve kasvu, peame tegema raskeid otsuseid ning kutsun kolleege üles leidma kompromisse nendes erinevates rubriikides, millele ma viitasin, aitäh! suur tänu teile, härra Ashford, selle ettekande eest, kes äh, annab, äh, mis annab hea ülevaate sellest, millises olukorras praegu see asi on ning variraportöör saab järgmisena sõna. suur tänu teile, ütleb härra Želti. ma tahaksin samuti tänada üldraportööri eh, eelarve küsimustes tehtud jõupingutuste eest eh, ning äh, ning äh, on juba vastus olemas tema esimesele üleskutsele, mis puudutab et parlament oleks võimalikult ühtne. kui esitame oma ühise äh, seisukoha eelarve osas. Äh, raportöör teab, sest ta on olnud alati avatud meie ettepanekutele, me suutsime tõesti väga ähm, hästi arutleda asju ka mitteametlikult, siin on mitmesuguseid elemente, mille osas oleks vaja veel tööd teha ning äh, ja seda enne seda, kui me komisjonis asja hääletame, äh, kuid arvuliselt ei ole need äh, erinevused väga suured, neil on lihtsalt äh, pigem poliitiline sümboolne väärtus, seega arvan, et võime kõik Eh, tunnistada, et seisukohti võivad olla erinevad, aga meil on siiski, eh, eh, meil on sellist Euroopat vaja, nagu soovib seda parlament, mitte sellist, nagu seda soovib nõukogu ning teame, millised on meie üldised probleemid, praegune töö et mis on tehtud rubriigi üks ja kaks Äh, A ja B osas ja selles osas on äh, mitmesugused ettepanekud, mis puudutavad kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi ning muude selliste valdkondade kohta. Äh, ma olen täielikult nõudis, nõus sellega, mida ütles raportöör, selles osas meie poliitilised seisukohad täielikult kattuvad. siin on mõningad erisused Äh, olulised erisused, erimeelsused, äh, mis puudutavad lähenemist äh, ning see puudutab näiteks noorsooalgatust, sest ma arvan, et selles osas peaksime olema palju ambitsioonikumad, ambitsioonikamad ja näiteks äh, sellele viitas ka kolleeg Fernandes, ta äh, rääkis vajadusest äh, anda ähm, noortele lahendusi, anda neile vastuseid, nii et oleks hea välja töötada selline süsteem, millele me suuname miljardeid eurosid, et et suurendada noorte mobiilsust, meil on vaja selleks teha võimalikult suuri jõupingutusi, et äh, noorte tööpuuduse vastu võidelda ning selleks oleks vaja tõesti pingutada, äh, kõvasti pingutada, sest noorsootööpuudus äh, on äärmiselt suur, see ei puuduta kõiki riike, kuid see on siiski probleem väga paljudes Euroopa riikides ning veel äh, kiirelt paar sõna. arvan, et äh, peaksime tegema põhjalikku tööd kultuuriteemadel, sest arvan, et siin on äh, varusid veel olemas, eriti kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks. arvan, et peaksime tegema erilisi jõupingutusi kultuurivaldkonnas just ning nagu seda juba ennegi oleme öelnud, arvan, et rubriigis neli on veel mitmesuguseid probleeme, millega tuleks tegeleda. meil oleks vaja välja töötada ühtne nägemus ja oleks hea, kui sellele võimalikult kiiresti jõuda. ning see, mis puudutab pilootprojekte, siis ka see on teema, millega oleme mitmel korral juba tegelenud ettevalmistavate tegevuste osas, eh, oleme sellest rääkinud juba meie komisjonis. mina eh, soovitaksin kasutada meetodeid, mis ei puudutaks ainult see eh, piirduda sellise lähenemisega, mis meie komisjoni seni on esi-, e-, e-, iseloomustanud, vaid peaksime mõtlema selle peale rohkem, millised on parlamendi poliitilised prioriteedid ning peaksime mõtlema ka selle peale, ehm, millised ettevalmistavad tegevused peaksid sellega seotud olema ning teeksin ettepanekut raportöörile mitte ehm, lähtuda ainult hääletustest, vaid ka parlamendi poliitilistest prioriteetidest. arvan, et see oleks ehm, meie jaoks vajalik, see oleks vajalik meie institutsiooni autonoomia jaoks ning see vastab ka eurooplaste, Euroopa kodanike vajadustele, kes ootavad huviga eh, seda järgmist eelarvet ning suur aitäh. raportöör ütles, et eh, on avatud ning valmis eh, meiega asja arutama ning kohtume ja räägime temaga sellest pikalt järgmisel nädalal. vabandust vabandust, ma ei saa ülejäänud aruteluks kohale jääda, kuid ma äh,, mul on kahjuks eh, muud, muid kohustusi Me.... aga kuna te olete siin, siis äh, ütlen teile äh, aitäh sõnavõtu eest. noorte tööhõive küsimus on loomulikult äärmiselt oluline, see on lausa võtmetähtsusega. ning mobiilsust on vaja, kuid on vaja ka koolitust, sest see suurendab äh, võima-, paremat võimalust töökohta saada. härra Kolmel, palun. suur tänu, härra esimees, saan väga lühidalt teha ja aega kokku hoida. jah äh, Richard Ashfordi ma tänan väga suurepärase töö eest, see oli mammuti suurune kohustus ja ülesanne ja olen väga nõus nende ettepanekutega, mis ta tegi ja toetan teda kahel käel très bien. Voilà. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Tarand. Thank you mm,. As to Mr Muresan's report <laughs> I will repeat what I said at the coordinators meeting. jah, ma kordan üle selle, mis ma ütlesin koordinaatoritel Muresani eh, et raporti kohta roheliste ettepanekud läksid hästi arvesse kompromisside sõnastamisel, nii et õnnitlused. ja head tuult purjedesse lepitusläbirääkimistel. nüüd, mis puudutab ülejäänud jagusid, siis võin ainult härra Kölmeli sõnu korrata, tubli töö. suur tänu. jätkan härra Fernandes. Merci, monsieur le president. suur tänu, härra esimees. ma räägin portugali keeles. jah, minagi tahaksin kiita raportööri raske töö eest jah, niivõrd auahned ettepanekud sündisid ja samas jäi ta ka realistlikuks, sest realistlikud, realistid me peame olema. ma tänan ka fraktsioone ja variraportööre tubli töö eest. parlament, nagu tavaliselt, on eelarve küsimustes ühtne. jah, meil on ühised prioriteedid, ehkki lähenemisviisid võib-olla ei ole meil ühesugused, aga majanduskasv, konkurentsivõime Euroopas, vajadus töökohti, eriti noortele juurde luua, VKE-dki on väga tähtsad teadusuuringud, arendustegevust, innovatsioon. ja sellepärast on arusaamatu ja vastuvõetamatu, et et nõukogu tahab nelisada üheksakümmend miljonit kärpida Horisont kakskümmend kakskümmend eraldisi. see on vastuolus sellega, mis nõukogu on varasemal ajal öelnud ja ühtekuuluvuspoliitika vallas samuti on tehtu vastuvõetamatu. Eh, väga tähtis on, et kui me tahame ühtekuuluvust sotsiaalselt, majanduslikult, territoriaalselt, et siis me ei saa ju hakata ja kärpima kahesaja neljakümne miljoni euroga neid summasid, aga nõukogu eh, kärbib noortele suunatavat raha, see on täiesti, täiesti mõistetamatu nüüd sõltub väga palju jah, töökohtade loomise liikmesriikidest, aga kui me räägime Euroopa Liidu pädevustest, siis meilgi on vaja äh, anda äh, koolitusele, väljaõppele, haridusele toetust ja on vaja ka liikuvust edendada. ja äh, tähtis on, et inimestel tekiks tunne, et nad kuuluvad Euroopa Liitu. Euroopa Liidu eelarve Äh, pälvib äh, fraktsioonide tugeva toetuse, need, kes väärtuste ja rahuprojekti toetavad, toetavad seda eelarvet. me parandame eelarvega ka inimeste elukvaliteeti. ja meenutan teile, et Euroopa Liidu eelarve on ainult üks protsent SKP-st või rahvamajanduse kogutoodangust, kui täpsemalt öelda ja see eelarve on väga tähtis meie arengule ja kriisidega toimetulekule. ja paljudes liikmesriikides, näiteks Portugalis, moodustab Euroopa Liidu eelarve seitsekümmend protsenti avaliku sektori investeeringutest. ja härra Muressanile tahan öelda, et me räägime sellest et, et üheksakümmend neli protsenti Euroopa Liidu eelarvest läheb investeeringuteks ja ainult kuus protsenti läheb äh, halduskuludeks. üheksakümmend neli protsenti läheb investeeringuteks ja ainult kuus protsenti on äh, jooksvad äh, halduskulud ja see kuus protsenti on samuti väga tähtis. aga mõistkem, et on vaja hädavajalikku miinimumi selleks, et asjad toimiksid ja kui meil ei ole näiteks jooksvad kuludeks miinimumi ette nähtud, siis ülejäänud üheksakümmend neli protsenti eelarvet ei toimi ega saa täita oma eesmärke. nii et ma tahan ka Richard Ashworthi tänada ja kiita tehtud töö eest, ma usun, me kõik oleme seda meelt, et äh, see kuut protsenti tuleb tõhusalt kasutada, efektiivselt kasutada, aga samas on vaja ka tagada, institutsioonid saaksid oma prioriteete täita ja tuleksid toime väljakutsetega. ma loodan, et nõukogu on sama konstruktiivne, kui meie oleme olnud. jah, nõukogu tahab, armastab kärpeid teha ja nad ei selgita, miks ja tihtipeale tundub, et nad on täiesti juhuslikult kärpeid teinud. mina leian, et meie oleme õigel teel, raportöörid on teinud suurepärast tööd ja ma olen kindel, et parlament jääb ühtseks. Merci, monsieur Fernandez, de nous avoir fait partager la vision de votre groupe, le PPE. suur tänu, et äh, te meiega jagasite oma mõtteid äh, ning äh, härra Dušantus on ka siin, kas te soovite ka sõna võtta? kas tahate teiste jagude kohta midagi öelda? suur tänu teile, härra esimees, mul ei ole eriti midagi lisada. sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest, ta on olnud väga tubli ning äh, äh, on meie seas suure üks meile tekitanud ning äh, ta on äh, äh, väga avatud olnud meie ettepanekutele. see, mis puudutab Kontrollikoda, vajab veel lahendamist, aga varsti on seegi tehtud. oleks hea, et mõeldaks rohkem ka regioonide komitee peale. minu meelest me, meie fraktsioon on Äh, siiski poliitilise tegevusega, nagu siin öeldi, seda ütles ka kolleeg Fernandes. ning sellega seoses ei saa me tegelikult sellest reaalsusest ka mööda vaadata. peame olema võimalikult ratsionaalsed. Äh, kui me eelarvega tegeleme, igatahes mitte mingil juhul ei saa kahtluse alla seada selle, kuidas institutsioonid toimivad, kui avatud ja läbipaistvad ning toimivad nad on. ja äh, niikuinii on tegelikult äh, võrreldes äh, globaalse raamistikuga see äh, küsimus üsnagi tagasihoidlik ning äh, äh täiesti võimatu ja meil on loomulikult vaja hinnata ka seda, mis praegusel hetkel poliitiliselt toimi, toimub, arvan, et oleme õiges tees, teel ning olen täiesti veendunud, et äh, ning äh, lõpetan nii, nagu ka alustasin ja tänan raportööri hästi tehtud töö eest, noh, dialoog toimis, koostöö toimis ning samuti ka Äh, äh, suutsime, äh, ma olen täiesti kindel, et me suudame selle töö edukalt lõpuni viia. suur aitäh, oleme nüüd korra kuulanud kõik variraportöörid ja arvan, et võib-olla meie üldraportöör võiks mõne sõnaga selle arutelu kokku võtta, enne kui ma annan sõna teiste jagudega tegelevale raportöörile. mõne sõnaga aitäh kõigi nende kommentaaride eest, nendest on väga palju abi meie töös järgmistel nädalatel. järgmise kahe nädala jooksul oleme pidevas kontaktis variraportööridega, selleks, et teie ette tuua väga head kompromissid, mis kajastaksid kõikide kolleegid, kolleegide vaateid ning kahe tuhande kahe üheksateistkümnenda eelarve jaoks saaksime tugeva enamuse, mis annab meile lepitusläbirääkimistel hea seisu, hea positsiooni ning saame kaitsta poliitilisi prioriteete, mis oleme ette näinud ning mille oleme aasta alguses ühiselt äh, paika pannud ning pärast seda ühiselt ka kaitsnud. suur tänu teile kõigile taas. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur Ashworth. härra Ashford, järgmisena palun. Uh, aitäh, teen samuti lühidalt, suur tänu kolleegidele väga lahkete kommentaaride eest suur tänu seni tehtud töö eest, oleme teinud väga suuri edusamme. aga muidugi on ees veel ka tööd, seega loodetavasti saame edaspidi ka töötada ühiselt hea eesmärgi nimel, millega minna nõukoguga läb, lepitusläbirääkimistele, aitäh! suur aitäh teile, härrad Murastan ja Ashford, nii et kogu meie toetus nii et äh, homme, järgmine nädal on äh, roheline või türkiisnädal ühtedele või teistele, igatahes äh, suurepärast türkiisnädalat kõigile. ning äh, räägime mitmeaastasest finantsraamistikust, sellest, kuidas oleks võimalik seda koostada kahe tuhande kahekümne esimese aastani ning meil on tõesti vaja raportööri poolseid selgitusi äh, Jan Olbricht ja Isabel Toma, äh, palun äh, rääkige meile, kuidas asi on, et me asjast paremini aru saaks. proua Toma, palun. ma täpsustan, et ma lõpetan äh, koosoleku kell üksteist kakskümmend, et kõik saaks rahulikult kiirustamata minna täiskogu saali. suur aitäh teile, härra esimees. ma saan teist nii aru, et tuleb kiiresti rääkida nagu äh, te teate, otsustasime me äh, pärast äh, volinik Reetsu, volinik Oettingeri veetud arutelu esitada parlamendile resolutsiooni vastuseks töödokumendile, mis selle komisjon esitas ning resolutsioon peaks olema, minema hääletusele oktoobrikuus. loomulikult ei ole see väga põhjalik, sest selleks on meil algatusraport, mis saab valmis detsembris ja mida me hääletame märtsikuus ning eh, millelt me palusime kõikide parlamendikomisjonide käest, et nad eh, heidaks valgust erinevate poliitikavaldkondade kohta. Eh, meie resolutsioon on seega väga lühike ning äh, see on esimene lähtekoht äh, suuremates küsimustes, suuremate suunade kohta, mida viimane finantsraamistik peaks äh, arvesse võtma, räägin sisu kohta väga kiiresti, esitan kiire ülevaate kõigepealt, räägime piirangutest ja sellest, et praegune mitmeaastane finantsraamistik on ebapiisav, teiseks me tervitame komisjoni poolt esitatud töödokumenti, see on hea töömeetod ning Eh, meil on siin ka võib-olla korrektuure vaja teha, esitada muudatusettepanekuid, see oli, eh, koostati enne eh, Jean-Claude Junckeri kõnet Euroopa Parlamendis, kus ta ütles, et viies norm on, stsenaarium on kuues, vabandust, parandab ennast kõneleja, oleks hea tee edasi minna, igatahes ei ole see sugugi mitte vastuolus sellega, mida meie kirjutasime kolmandaks analüüsime mitmeaastast finantsraamistikku, eelmist nimelt, ja siis äh, meie äh, eelnev analüüs, kui toimus äh, vahearuanne ning kui toimus Brexit, see toob kaasa järelduse, et praegused et üks koma protsent, protsenti SKP-st ei ole piisav ning äh, laiendamine on vajalik, on vaja ka oma, uued omavahendid kasutusele võtta vastasel korral, äh, tuleb jälle paluda liikmesriikide poolset panust suurendada ning äh, selle teostatavuse osas on meil kahtlusi. samuti me defineerime Euroopa lisandväärtust, keskendudes ka lisandväärtuse mitmekülgse tõlgendamise kohta ja järgmine punkt on Euroopa eelarve, mis peab olema mõistetav või arusaadav ka kodanikele ning keskenduma jätkusuutlikule arengule, solidaarsusele, julgeoleku ja kaitse küsimustele ning peame Äh, selle finantsraamistiku struktuuris lähtavalt ja mõistetavalt prioriteedid üles lugema. rõhutame ka seda, kui oluline on äh, see, et äh, eelarve oleks ühtne ning samuti ka instrumentide kasutamist, mis on väljaspool Euroopa eelarvet. lisaks sellele järgmise punktina me Eh, rõhutame seda, et mitmeaastane finantsraamistik peab olema paindlik, et ajaga ja muutustega kaasas käia ning tuleme eelnevate eh, ettepanekute juurde, mille tegime eelnevas algatusraportis, mis puudutab eh, kriisi lahendamist ja samuti ka meenutame ühtlasi ka seda, et erivahendite instrumentide kasutamine peab minema ülemmäära väliselt räägime samuti finantsinstrumentidest, mis äh, on, äh, leidis põhjaliku arutelu Otikirja Kretsu poolt esitatud töödokumendis äh, ning ütle, ütleme, et riigiabid ei tohi toetuste ei tohi asendada, üks ei tohi asendada teist ning meil oleks vaja ühtset garantiifondi selliste finantsinstrumentide rahastamiseks. räägime ka sellest, et et finants, tal on finantsraamistega peaks sõltuma valimistsüklitest, samas peame saama seda eh, ette planeerida, eriti seoses struktuurifondiga. komisjon on esitanud, esitab oma ettepanekud hiljemalt maikuus, et Euroopa Parlament saaks selle põhjalikult läbi vaadata ning et saaks äh, käivitada ka äh, läbirääkimised nõukoguga, täpsustades loomulikult, et Euroopa Parlament ei äh, saa jääda läbirääkimistest välja, soovime, et parlament kaasatakse igasse, igasse läbirääkimiste etappi. suur tänu teile, proua Toma ja härra Olbricht, palun. aitäh, täiendaksin äsja Isabeli öeldult, nimelt resolutsiooni eesmärgiks ei ole panna paika parlamendi huvid. resolutsiooni eesmärk on äh, saavutada parlamendi poliitiline seisukoht, millele me selgelt ütleme jah, millele ei, see on eesmärk. seetõttu palun arvestage et äh, praegu ette nähtud rahast ei piisa. me ei saa aktsepteerida seda mis puudutab siis äh, alla üheprotsendist ülemmäära, vastupidi, see peaks olema suurem kui üks protsent, sellepärast me oleme siin kasutanud väljendit äh, ülemmäära ületamine. juhiksin tähelepanu ka veel sellele, et siin on öeldud, et kas me võtame kasutusele uue omavahendite süsteemi või liikmesriigid peavad oma sissemakseid suurendama, teist lahendust ei ole, üks või teine. kui me omavahendeid kasutusele ei võta, siis teist lahendust lihtsalt ei ole. seega me peame muutma oma eelarve struktuuri, see on siin konkreetselt välja öeldud ning see on selline element, millega seoses on ka diplomaatilisi kahtlusi, nimelt kuidas on kokku pandud kõik need finantsinstrumendid, need ei ole siin väga hästi määratletud ja me peame kuidagi diplomaatilise vastuse sellele küsimusele leidma. seda me väga selgelt ei ütle, nimelt mis puudutab kestust, sellepärast me peame kõigepealt komisjonis äh, arutlema seda võib-olla muudatusettepanekute kaudu, kui me ütleme jah, viis, viis pluss viis või seitse on valikud seetõttu siin äh, selles eelnõus, mida muudatusettepanekutega saab ka muuta pärast arutelu, otsustame, kuna arutelu ei ole veel selles küsimuses lõppenud ning äh, minu isiklik tähelepanek enne dokumendi vastuvõtmist peame aru saama, mida tähendab uus euroala eelarverida. sellest räägiti eile, teekavas on öeldud, et uue euroala eelarve ettepanek valmib detsembriks eh, sel aastal, siis me näeme ettepanekut, aga mida see tähendab mitmeaastase finantsraamistiku jaoks, võib-olla tuleks eh, mõni sõna selle kohta lisada siia, kas äh, on ette nähtud mingisugused lisarahad, uued rahad, äh, mis on uus, mida see uus eelarverida endast kujutab? sellest tuleb aru saada ning kokkuvõtteks tahtsime lauale tuua resolutsiooni, mis ei oleks järjekordne üldiselt sõnastatud dokument, äh, dokument, kus me paneme paika, millega oleme nõus, millega mitte ja see oleks meie seisukoht, aitäh. suur tänu härra Olbricht, aitäh mõlemale raportöörile, kes kes äh, tegelevad äh, eelarve tulevikuga, see on seotud väga suure ebakindlusega, oleme, äh, nägime, kui keeruline oli pärast kriisi alguse saanud või kriisi lõpus alguse saanud mitmeaastane finantsraamistik ning enne kui me otsustame, kas äh, finantsraamistik peaks kestma viis kuni seitse aastat kestma, siis äh, tegelikult äh, on küsimus ju selles, et milline on Euroopa järgmise viie aasta pärast, millised pädevused meil on, millised vahendid meil on selleks, et meie tegevus oleks tõhus ning ja, ja seega Jani ja Isabeli tegevus on äärmiselt keeruline, kuid me usaldame neid täielikult ma paluksin, et variraportöör härra Kolmel esitaks samuti oma hinnangu. jah, ma tänan, kõigepealt ma tänan südamest mõlemat kaasraportööri selle väga põhjaliku baastöö eest. aga ma tahaksin ka siin juhtida tähelepanu ühele sisemisele vastuolule. minu arvates ühelt poolt mõistetakse et praegu tuleb ära otsustada, kuidas Euroopa Liit hakkab tulevikus välja nägema, juba Jean-Claude Juncker eile väga põhjalikult kirjeldas seda, milline on tema nägemus Euroopa Liidust. aga me ütleme ka, et jah, loomulikult on vaja kaasata ka kodanikud. aga samas mõnda asja ei saa üldse kahtluse alla seada, öeldakse siin raportis, aga see tähendab seda, et me siin juba kinnistame asjad, mida me tegelikult ei peaks praeguses etapis kinnistama. jah, e, me tahame ikka, et rohkem ja rohkem e, kõike oleks, aga samas väga palju kodanikke seda just ei soovi. ja e, kui nüüd vaadata, millised eesmärgid meil on ja kui palju selleks raha vaja on, sellest ei piisa, on vaja vaadata, kes neid ülesandeid peab hakkama täitma, kas seda teeb Euroopa Liit või äkki hoopis tõhusamalt teeksid seda liikmesriigid? ja kui me siis tuleme järeldusele, et Euroopa Liidul on vaja raha selleks, et oma ülesandeid täita, siis tuleb ka öelda, kust see raha tuleb, kes selle kinni maksab, kas üldse ollakse valmis selleks nii et me teame ju, et terve rida liikmesriike ei ole valmis palju rohkem maksma Eh, mis tähendab seda, et et kõik tahavad eh, ju rohkem ja rohkem, ma siin muidugi liialdan, aga me peame mõtlema selle peale, et millised valdkondi tahavad meie kodanikud katta. nii et me ei peaks siin midagi veel kinnistama, vaid peaksime rääkima kodanikega kõikjal Euroopas ja siis tooma välja need alternatiivid, mis on ja alati ütlema, mis kõik maksma läheb nii et nii tuleks talitada ja oleks kena, eh, kui meil ei oleks sellist jaotust, eh, need väidetavalt Euroopa Liidu sõbrad ja vaenlased teiselt poolt, vaid eh, peab ka mõtlema, et võib-olla on mõned paremad lahendused kellelgi välja pakkuda ja sellepärast ta ei tarvitse olla Euroopa Liidu vaenlane, vaid ta lihtsalt tahab tõhusamat Euroopa Liitu. nii et kõik Euroopa Liidu kodanike ees on meil selline ja maksumaksjate ees selline kohustus. me ei kahtlusta teid mitte sugugi. härra Soli. Merci, monsieur le president um,. Euh, the debate on the upcoming aitäh arutelu tulevase mitmeaastase finantsraamistiku üle muidugi on üks olulisem arutelusid, mis meid järgmistel nädalatel ning kuudel ees ootab. poliitikad vajavad ka rahastamist selleks, et neid saaks rakendada ning eelarve kaudu näitame, mille me oleme tegelikult pühendunud või millele mitte poliitiliselt muidugi arutelu järgmise finantsraamistiku üle on äh, seotud ka aruteluga Euroopa tuleviku üle, millist Euroopat me soovime näha ja see peab kajastuma ka eelarves. mina isiklikult sooviksin näha Euroopa Liitu tugevamana, millel oleks rohkem pädevusi ja võimalusi lahendada eurooplaste igapäevaeluga seotud küsimusi. komisjoni seisukohadokument on väga hea alus selleks aruteluks. see on hea dokument selles on äh, ka mõned head mõtted. tänaksin ka kaasraportööre tehtud töö eest mida oleme selle ettepaneku kallal seni teinud, resolutsiooni ettepaneku kallal. meil on mitmeid küsimusi järgmise finantsraamistiku kohta, kvantitatiivsed esiteks ning äh, teiselt poolt äh, ka kvalitatiivsed argumendid, mis kvantitatiivsest küljest me peame jõudma kokkuleppele kogu mahus äh, mida finan-, mitmeaastane finantsraamistik peaks kandma ja meie leiame, et me ei tohiks äh, vähendada seda äh, võrreldes kahe tuhande kahekümnenda aasta eelsete ressurssidega ning samuti tuleb alustada arutelu ka eelarve struktuuri üle, tulude poolt tuleks täielik, tule, tuleks täielikult reformida peaksime sihiks võtma eelarve, kus ilma tagasimakseteta, kus on suurem osa ka omavahenditel, nii palju siis kvantitatiivsest poolest, kvalitatiivsest poolest äh, tuleb otsustada, millised on need prioriteedid, äh, mida me soovime eelarves kajastada, sotsiaalsed äh, küsimused, mis on seotud Euroopa Liidu kõige haavatavamate inimestega, samuti territoriaalsed eb ebavõrdsused. meil on vaja sellist eelarvet, mis aitaks äh, majandust muuda tulevikukindlaks, vastupanuvõimeliseks, meil on vaja sellist mitmeaastast finantsraamistikku, mis aitaks võidelda ka kliimamuutuste vastu ning oleks keskendunud rohkem rohelistele teemadele kus oleks äh, tugevalt esindatud ka kliimaga seotud teemad. kvalitatiivsetest teemadest edasi, meil on vaja läbipaistvamat eelarvet, mis võimaldaks äh, kodanikel äh, paremini jälgida, mis toimub. Need on väga olulised küsimused, ehk isegi kõige olulisemad, mida tuleks selles, sellel olulisel arutelul arutada, aitäh! suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? ei ole. siis võib-olla paar sõna minu poolt, arvan, et äh, kõige olulisem on see, et me võiks äh, mõtlema hakata selle peale, milline on Euroopa homme, üleilmastumine aina jätkub ning näeme, et teatud äh, suveräänsusküsimustes liikmesriigid ei ole enam võimelised seda oma suveräänsust kaitsma me ei suuda luua mingisuguseid äh, äh, suuri hiiglaslikke digiettevõtteid äh, Ameerikas on aga Google, Amazon, Apple on vaja, et me räägiks ka kaitsetööstusest, on vaja rääkida terrorismivastasest võitlusest, me teame, et meil on ka pagulusprobleemid, nii et võib-olla peaks ka ressurssidega tegelema pagulasküsimustes ning äh, kaheksasada miljonit aafriklast soovib sammud Euroopa poole seada järgnevatel aastatel, nii et äh, peaks mõtlema, kuidas edasi tegutseda, milline, millist äh, suveräänsu-, osa oma suveräänsusest suudaksime me jagada, kuidas tegutseda äh, nii, et Euroopa meid tõhusamalt kaitseks, sest eurooplased soovivad Euroopat, mis suudaks neid kaitsta ning mis eh, oma demokraatia defitsiiti suudab eh, parandada. praegusel hetkel on meil eurooplastega üsna raske eh, kontaktis olla, küsimusi on väga palju, omavahendid, ma ei, ei arva, et see tooks lisasissetulekuid, vaid see lõpetab ära õiglase tagastuse küsimuse, nii et praegusel hetkel liikmesriigid ei saa lihtsalt istuda käed taskus, nad praegu lihtsalt kalkuleerivad seda, mida ma andsin ja mida ma said. ning äh, peame seda selgelt ütlema, kui on olemas mingisugused äh, fiskaalsed omavahendid, siis äh, ei ole mingit mõtet Euroopa maksumaksjad rõhuda ja veel suuremate maksukoormatega vaid peaksime mõtlema, kuidas tegutseda tõhusamalt nii Euroopa tasandil kui kohalikul tasandil. ning äh, mina rääkisin juba vägagi pikalt, siin on veel üks küsimus, mis esile kerkib. kas äh, me hääletame enne kahe tuhande üheksateistkümnendat aastat, enne valimisi või mitte ning teine küsimus, äh, järeldused võivad teha meie, tulevad meie raportööri poolt, ehk siis härra Olbricht, võib-olla soovite üks märkus. Absolutely... tahan ainult öelda, et olen täiesti nõus härra Kölleriga metodoloogilisest aspektist. esiteks me peame arutama Euroopa Liidu tuleviku üle, teiseks Euroopa Liidu pädevuste üle ja siin tekib lahkarvamusi parlamendi sees, meie leiame, et rohkem pädevusi on vaja Euroopa Liidule, teie leiate, et on vähem pädevusi vaja. seda siis teiseks, kolmandaks, kui palju see kõik maksma läheb ning äh, mis vahendeid selleks kasutada. probleem on selles, et praegusel kujul see ei tööta, töötaks ideaalmaailmas, aga kahjuks sellises maailmas me ei ela, eelarve läbi peame leidma vastuseid küsimustele, mida teised ei esita, ootame, millal nõukogu võtab vastu otsuse, millal, milline peaks olema Euroopa Liit tulevikus ning millised on selle tagajärjed eelarvele eelarve kaudu me ju kujundame Euroopat, mitte vastupidi, ei ole see tegelikult. aga nagu öeldud, me ei ela ideaalmaailmas, sisulist, sisuliselt eh, pädevustele lahkarvamus on, aga üldises plaanis olen nõus. tahaks eh, vastata küsimustele, mis siin esitati kõigepealt nõukogu eh, defineeris, milline on tema meelest Euroopa tulevik, Euroopa Parlament on seda ka teinud ning meil on samuti õigus oma arvamuse esitada oma pädevuste kohta ning äh, äh, kõigepealt, äh, milline peaks olema meie eelarve struktuur ja millised peaksid olema sissetulekud, me peaksime mõtlema, et lisaks mitmeaastase finantsraamistiku raportile on veel üks raport, mida hääletakse samal ajal, mis puudutab oma vahendeid, nii et oleks vaja, et, et me suudaks Eh, kooskõlastada oma tegevust eh, härra Dupree ja härra Levandovskiga ning see praeguses faasis, et vastata härra Solejale, praeguses faasis me ei räägi pikalt eh, sisust, sest me ootame sektoripõhiste komisjonide reaktsiooni ning arvamust eelarve kohta ja meie ei ole äh, need, kes peaks üksi sellega peaks tegelema, kõik komisjonid saavad oma panuse osutada. lisaks sellele pärast Junckeri kõnet, eh, mida me ei ole arvestanud, sest meie esmane variant oli juba eile valmis ning eh, peaksime tegelema mitte võib-olla resolutsioonis, aga algatusraportis ning eh, härra Olbricht rääkis Eh, kestvusküsimustest, aga siin on veel eh, tingimuslikkuse küsimused, eh, mida rääkis, millest rääkis Jean-Claude Juncker ning see on äärmiselt intensiivne arutelu, sest aval-, sest vabadused, makrotingimuslikkus, migratsiooniküsimused, need, kõiki neile küsimustele tegeles oma kõnes Juncker oma kõnes ning loomulikult on veel tohutult palju vaja ära teha ning eh, eh, me ei saa, pea sellele keskenduda, me ei pea sellele keskenduma raportis, aga alg-, või resolutsioonis, aga algatusraportis küll. tegemist peab olema dokumendiga, mis näitab meie poliitilist tahet ja visiooni ning teeme kõik selleks, et eelarve vastaks meie poliitilistele ambitsioonidele ning et eh, praegune eh, poliitiline lõhe eh, leiaks katmist. meil on vaja konventsioon Euroopa kohta meie kodanike jaoks. järgmine kohtumine on kahekümne kuuendast kahekümne kaheksanda oktoobrini, see on äärmiselt oluline. räägime kompromissidest kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarveks, see on ka võimalus arutada muid küsimusi, mis täna on äärmiselt päevakojalised äh, kuid millest ei saanud edu põhjustel rääkida ning istung on lõppenud.